jätkub ja meil on eilse koosoleku protokoll juba olemas, nii et kui meil kommentaare ei ole, siis võtame sellega eilse protokolli vastu. mul on üks teada.